seitsmeteistkümnendal aprillil kella eh, üheksast töötame kella ja siis uuesti kella kolmest. päevakord on avaldatud, see on olemas eh, internetilehel ja ilmu-.